loetakse kinnitatuks, kui vastuväiteid ei esitata protokolli avaldamise ajaks. keskkonnakomisjon on edastanud äh, korrektuuri vastu võetud teksti kohta, sama on teinud ka Kodanikuvabaduste komisjon ja vastavalt artiklile kakssada kuusteist loetakse need äh, korrektuurid kinnitatuks, kui kahekümne nelja tunni jooksul ei nõua äh, fraktsioon või nelikümmend liiget äh, nende korrektuuride ülevaatamist ja nende korrektuuride sisu on äh, kättesaadav parlamendi koduleheküljel